Good afternoon, everybody. Thank you for being here. Let's get started. tere pärastlõunat kõigile, aitäh, et tulite siia, hakkame aga pihta oma koosolekuga, võtame kõigepealt päevakorra vastu. kui teil midagi selle vastu ei ole, siis kuulutame päevakorra käesolevaga vastuvõetuks. ja teine tavapärane asi on kuulutada välja esimehe teadaanded ja kõigepealt siis keele kombinatsioon tõlge on meil kõikidesse keeltesse, välja arvatud keeli keel ja läti keel. ja siis äh, koordinaatorite koosolekute soovituste vastuvõtmine, raportööride ametisse nimetamine, esimene teema, libe raport äh, Poola õigusriigi põhimõtte rikkumise küsimuselt, see raport on usaldatud mulle, meie komisjoni esimehena teiseks äh, arvamuste raportöörid. Roderi Rentke nimetati raportööriks nõukogu ettepaneku osas, mis puudutab Euroopa Liidu eelarve vahendite kaitset liikmesriikide õigusriigi põhimõttega seoses. Need on siis raportööride ametisse nimetamised, mida ma teadaannetena pidin välja kuulutama, kellelgi paistab selle vastu mingisuguseid vastuväiteid ei ole, sellisel juhul loeme need vastuvõetuks. päevakorrapunkt number kolm. vabandust, teadaannete punkt number kolm, delegeeritud ja rakendusaktid, rakendusaktid, komisjoni rakendusotsuse projekt, millega muudetakse komisjoni rakendusotsust kaks tuhat kaheksa kuus kolm kolm kuus, mis puudutab Euroopa Liidu tegevust ning äh, hädaabi sisejulgeolekufondi raames ja see, sellest otsusest teavitati kõiki libe liikmeid meie uudiskirja kaudu üheteistkümnendal oktoobril sel aastal ning äh, meil see, meie vastuväidete esitamise kuupäev on kahekümne teine oktoober ja siis äh, komisjoni rakendusotsuse projekt, mis puudutab justiitsprogrammi äh, ja tööprogrammi vastuvõtmise rahastamist. vastav info saadeti teile laiali läbi meie uudistekirja, meie, läbi meie teataja üheteistkümnendal oktoobril ja vastuväidete esitamise tähtaeg on samuti kahekümne teisel oktoobril. nii palju siis teadaannetest. nüüd saame meie põhjaliku päevakorra juurde asuda päevakorrapunkt number kolm, Euroopa piiri- ning rannikuvalve. selle eest vastutab meie kolleeg proua Metsola. me peaksime läbi vaatama siin ühe paranduse tegemist on tegelikult üsna suure õigusaktiga ja poliitiline töö sai tehtud ära eelmisel parlamendi ametiajal kahe tuhande neljateistkümnendast kuni kahe tuhande üheksateistkümnenda aastani. aga ametlikud arutelud ei olnud võimalikud, kuivõrd ametiaeg sai paraku läbi. räägime siis äh, piiri ning rannikuvalve määruse läbivaatamisest, millega luuakse kümnest tuhandest äh, piirivalvurist äh, piirivalveväed ja me tahame siis äh, ajakohastada seda Euroopa piiri ning rannikuvalve määrust praegusel hetkel. võib öelda, et eelmisel ametiajal ei saanud juristlingvistid seda tööd läbi vaadata ja nüüd äh, see töö tuleb meile korrigendumi näol, see korrigendumi tekst on kõigile laiali saadetud kõikides keeleversioonides. seda tehti eelmisel nädalal ja selles küsimuses, mis on tegelikult tehnilist laadi küsimus, aga kõige tähtsama, tähtsamat sorti teema puhul, annaksingi sõna raportöörile Roberta Metsalale, kes tutvustab meile seda teemat. aitäh, esimees! nagu juba öeldud, Euroopa see on tehtud ettepanek äh, piiri ning äh, rannikuvalve määruse muudatumis, muudatuseks ja kuue kuu jooksul oleme saavutanud praktiliselt võimatu, võimatuna näiva ülesande, oleme saavutanud, äh, vaadanud kogu teksti läbi, oleme saavutanud üksmeele erinevate fraktsioonide vahel ning saavutasime kokkuleppega Rumeenia eesistumise ajal nüüd on kätte jõudnud Soome eesistumine oleme, oleme, jõudsime omavahel kokkuleppele enne seda, kui eelmine ametiaeg lõppes. vastavalt meie eeskirjadele peame me selle teemaga nüüd üle vaatama, et kontrollida, kas ei ole kuidagi viga, vigu sisse tulnud. siin on ka teatavaid selgitusi siin on mõningad täpsustavad äh, muudatused sisse viidud, äh, me peame, pidime muutma lõigete äh, numeratsiooni, sellepärast et mõningad osad kustutati ära, seda me ei saanud teha enne, sellepärast et see on palju tööd hõlmav protsess ja seetõttu me ei saanud häälet, hääletada ei libekomisjonis ega täiskogul ja nüüd on see teema siis jällegi meie ette jõudnud korrigendumi näol, et me saaksime selle õigusloomelise menetlusega ühele poole jõuda. ja see määrus jõustub et amet saaks alustada määruse jõustamist. poliitiliselt pidime jõudma kokkuleppele märtsikuus ja seetõttu oleme tegelikult jõudnud kokkuleppele, et ametil on kümme tuhat piirivalvurit, need on äh, ameti käsutuses, et nad saaksid äh, täita ameti vastutusvaldkonda kuuluvaid ülesandeid, koostöö piiri ning rannikuvalve ning Frontexi vahel on nüüd tugevam ning oleme sisse viinud kaitseklauslid põhiõigustega seoses. põhiõigustel on nüüd tähtsam koht ja kaebuste esitamise mehhanism on parem. oleme toonud sisse ka vaatlejad, põhiõiguste vaatlejad, kes hoiavad silma peal Frontexi tegevusel seoses põhiõigustega. see eh, lingvistiline versioon mis on meie ees, ei ole kuidagi muutnud varem saavutatud poliitilist kokkulepet ning äh, see, millega parlamendiliikmed eelmisel ametiajal nõustusid, on jäänud samaks. muudatud on artiklit seitsekümmend kolm, siia on sisse toodud äh, see lõige viitas varem lõikele, mida ei olnudki olemas ja seetõttu me oleme nüüd muutnud äh, seda osa ja ja ka artikli seitsekümmend kaks esimeses osas tõime sisse mõningad äh, sõnastuslikud muudatused, mis äh, on suuremad kui kahepoolsetes aruteludes kokku lepitud. ka terves reas artiklites viitasime me samale kontseptsioonile, aga erinevate sõnadega nagu näiteks välispiiri kontroll või kontrollitud piirid. ja siis samuti ka uh, äh, should ja shall sõnade kasutamine niisiis, me oleme lihvinud pisut sõnakasutust keelekasutust ning kõiki viiteid kontrolliti, et sõnad oleksid ikka õiged. see dokument on siis nii-öelda tehniliselt ja välimuselt muutunud, aga poliitiline kokkulepe on jäänud ikka samaks. oluline on kanda hoolt selle eest, et seda määrust saaks hakata jõustama võimalikult kiiresti ning äh, nõukogu ning äh, parlamendi vaheline poliitiline kokkulepe peab jääma jõusse ning Euroopa Liidu piirid muutuma tu tugevamaks. suur tänu, Roberta Metsola, selle põhjaliku selgituse eest, tegemist on täiesti tavapärase tehniliste laadi teemaga ja seda on pahatihti raske selgitada <laughs> väljaspool meie koja piire. ja kas teil on kommentaare? me oleme rõõmuga valmis kommentaare kuulama, kui ei ole kommentaare, siis ei ole ja võtame siis vastu selle korrigendumi, sellepärast et see on tehnilist laadi, nagu te just selgitasite, meil on meie kodukord võimaldab meil selle lihtsalt heakskiitu. ja kui meie komisjon on nõus selle korrigendumiga, siis võtame teadmiseks, et äh, kodanikuvabaduste komisjon on äh, korrigendumi läbi vaadanud ning äh, oleme rahul sellega, et äh, parandati vead, mis kogu menetluse käigus esile tulid, nagu kord ja kohus ning nagu kodukord seda ette näeb. ja seejärel teavitame täiskogu teenistust ning äh, see korrigendum kuulutatakse välja järgmise osa istungjärgu äh, käigus oktoobri teisel täiskogul Strasbourgis. kui te olete sellega päri, siis äh, lõpetame selle päevakorrapunkti käsitlemise. järgmine päevakorrapunkt justiits- ning äh, siseküsimused ning olukorra praeguse olukorra kirjeldus. meil on äh, selleni veel kümme minutit äh, aega. võib-olla siis arvasime me, et eelmise päevakorrapunkti käsitlemiseks kulub rohkem aega. ja ma teen ettepaneku, et teeme väikese kümneminutilise pausi, enne kui me järgmise päevakorrapunkti juurde asume, kui teil midagi selle vastu ei ole. you for your patience. Thank you for your patience. We might be ready to resume. suur tänu teile kannatlikkuse eest. Äh, hakkame pihta uuesti. ehkki proua Isu, kes peab ka tulema poodiumile, et äh, proua Michu peab tulema veel kohale, aga kõigepealt ma tutvustan teile käesolevat päevakorrapunkti. eelmisel nädalal tulid justiits- ning siseministrid Luksemburgis kokku. kui mäletate, siis praegu on oktoobrikuu. seal räägiti väga olulistest küsimustest, mis on Euroopa Parlamendi jaoks tähtsad nii nagu ka varem, Euroopa Parlament koos nõukogu ning komisjoniga on vahetanud mõtteid pärast justiits- ja siseministrite kohtumist. seda on tehtud iseäranis sellisel puhul, kui institutsioonide päevakorras on äärmiselt tähtsaid küsimusi. ning täna on meil suur rõõm tervitada siin nõukogu eesistujat ning komisjoni esindajaid. mõlemad institutsioonid on kohale tulnud, et rääkida meile nendest teemadest, millest räägiti viimasel justiits- ning siseasjade ministrite kohtumisel. seetõttu on mul rõõm tervitada siin meie kodanikuvabaduste komisjonis eesistuja esindajat äh, direktor Laura Ülivakkurit Soome siseministeeriumist ning äh, nõunik Marja Kartilat Soome alalisest esindusest. ning komisjonist tervitan nii peadirektorit Paraskevi Mishud, kes on äh, direktor siseküsimuste peadirektoraadist ning peadirektorit ähm, Tiina Astolat justiitsküsimuste peadirektoraadist ja mõni, mõne sõnaga ka sellest, millest me täna räägime, teema on üsna laiali, laiaulatuslik. ma saan aru, et nõukogu eesistuja keskendub järgmistele teemadele, siseküsimustega seoses ränne, päästeoperatsioonid, hübriidohud ning uue tehnoloogia kasutamine. justiitsküsimustega seoses ühised väärtused, Euroopa Inimõiguste konventsioon, millega liitumine on endiselt pooleli põhiõigused ning tegevus korruptsiooni vastases võitluses. ja siis saavad meie liikmed paremini keskenduda meie tänasele teemale. kõigepealt saavad sõna nõukogu ning komisjoni esindajad lühidalt ja annangi esimesena sõna eesistujale. teen ettepaneku, et kõigepealt justiitsküsimuste esindaja ning seejärel saab sõna justiitsküsimuste peadirektoraadi esindaja, sellepärast et proua Michu ei ole veel kohale jõudnud siseasjade peadirektoraadist, anname talle siis aega, et ka meie pardale hüpata. ja praegu annan sõna nõukogu eesistuja esindajale justiitsküsimustes proua Marja Kartilale, palun, teil on sõna kaheteistkümneks minutiks. hooplaua, mis show, te olete siin. tere tulemast teile, aga palun. suur tänu, esimees, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, tere õhtust. aitäh, et kutsusite mind siia, et tutvustada praegust nõukogu tööd seoses justiitsküsimustega. Soome justiitsminister proua Anna-Maia Henrikson saatis Soome eesistuja prioriteedid teie komisjonile septembrikuus ja me toonitasime, et meie ülesandeks on anda endast parim, et meie Euroopa ühiseid väärtusi tugevdada. õigusriigi põhimõte on meie liidu peamiseks alustalaks, mis mõjutab meie tööd igas valdkonnas ning teie komisjon teab seda väga hästi ning teie komisjon on ka omalt poolt sellesse töösse palju panustanud. see teema on Soome eesistumise prioriteetide hulgas tähtsal kohal. oleme lõhutan-, rõhutanud, et me peame leidma tõhusamaid ning paremaid mooduseid, kuidas Euroopa Liidu ühiseid väärtus liikmesriikides austada ning ära hoida võimalikke probleeme oleme rõhutanud äh, eraldi, et korruptsioonivastane vaidlus peab olema tõhusam, sellepärast et sellega õõnestatakse Euroopa Liidu väärtusi, eeskirju ning usaldust avalikku äh, haldusesse ning äh, eelarverahade haldamisse üldisemalt. Euroopa Liidu justiitsministrid on samuti need teemad tõstatanud ja neid arutleti nii ühe kui teise nurga alt eelmisel nädalal ning tooksingi nüüd välja kolm valdkonda, kus me oleme eesistumise jooksul edu saavutanud. kõigepealt nõukogu on kinnitanud, et nemad jätkavad oma pingutusi Euroopa Liidu inimõiguste konventsiooniga liitumise küsimuses. samuti äh, on äh, täiendav läbirääkimiste direktiiv Äh, arutlusel, see on meil praegu puudu põhiõiguste raamistikust, nagu te teate, läbirääkimised on kestnud juba aastaid ning meil on hea meel, et me saame nüüd äh, lõpuks sellega jätkata. ning äh, et läbirääkimised saaksid nüüd jällegi taas alata lähitulevikus. eesistuja kavatseb esitada täiendava läbirääkimiste direktiivi, täiendavad liige läbirääkimiste suunised Euroopa Parlamendile ja teiseks, nõukogu järeldused võeti vastu seoses Euroopa, Euroopa Liidu põhiõiguste harta rakendamisega, see on olnud kümme aastat õiguslikult siduv ning on muutunud väga oluliseks osaks Euroopa Liidu raamis, õigusraamistikust. peame kandma hoolt selle eest, et sellele pööratakse piisavalt ja väärikalt tähelepanu. ja nõukogu tõdes, et äh, mittediskrimineerimise vallas tehtav töö on endiselt äh, problemaatiline ning nõukogu jätkab oma tegevust selleks, et võidelda ükskõik millise diskrimineerimise vastu. lisaks sellele äh, on järeldustes välja toodud kodanikuühiskonna esindajate tähtis roll. siis nõukogu võtab endale kohustuse pidada igal aastal dialoogi ning heade tavade vahetamise dialoogi seoses põhiõiguste rakendamisega liikmesriikide tasandil. nõukogus räägiti ka tulevastest probleemidest, võimalikest probleemidest ning ülesannetest seoses põhiõigustega üks teema, millest sellega seoses räägiti, oli põhiõiguste alane kommunikatsioon, kuivõrd pahatihti võetakse neid õigusi nagu enesestmõistetavalt. rõhutati näiteks ka erinevaid probleeme, erinevaid äh, ülesandeid, mida tuleks lahendada seoses digitaliseerimise ning vihakõnega muuhulgas. kolmandaks eelmisel nädalal justiitsministrid arutasid iseäranis põhjalikult Euroopa Liidu korruptsioonivastast võitlust, kasutati eesistuja ettevalmistatud arutelu algdokumenti. korruptsioon on üks osa laiemast äh, temaatilisest tööst, millega alu-, tegime algust juulikuus, kui alustasime arutelusid selle üle, mis on justiits justiitsministrite roll seoses õigusriigi põhimõttel tugineva al alaga. korruptsioonivastane võitlus on üks osa sellest. Euroopa Liidu jaoks on see teema iseäranis oluline, pidades seda, et me kõik tahame seda, et meie vahel valitseks vastastikune usaldus. arutelu justiitsministrite hulgas oli hea, suur osa ministreid toetasid seda, et meil peaks olema kõikehõlmav strateegiline Euroopa Liidu lähenemisviis korruptsioonivastaseks võitluseks. mitmed ministrid rõhutasid, kui oluline on, et Euroopa Liit tegutseks, et liidu tasandil toodaks lisaväärtust ning kogu teave muudetaks rahvusvahelisel tasandil kättesaadavaks me peame püüdlema suurema sünergia ning äh, kooskõlastamise poole. nagu te teate, komisjon on teinud ettepaneku, et korruptsioon oleks üks osa iga-aastasest õigusriigi tsüklist ning äh, mõned, äh, nii, nii mõnedki soovisid, et Euroopa Liit siin saavutaks liidrirolli rahvusvahelisel tasandil ning oleks teistele eeskujuks. Grekol on nüüd aastapäev ja Euroopa Liidu otsust liituda Grekoga peeti heaks sammuks kuid oli ka neid ministreid, kes soovisid, et Grek-, et Euroopa Liit saaks Greco täisliikmeks. selles kontekstis tasub mainida ka hiljuti vastu võetud rikkumistest teatajate direktiivi ning Euroopa prokuratuuri, mis on samuti mõlemad head vahendid selleks, et võidelda korruptsiooni vastu. ja lõpetuseks tuletaksin meelde seda, mida ütles septembrikuus teie komisjonile meie justiitsminister, ta ütles, et me iseäranis keskendume oma eesistumise ajal läbipaistvusele. mitmed teemad, mis olid nõukogu päevaga korras eelmisel nädalal, olid avalikud, ka näiteks arutelu korruptsiooni ning põhiõigustega seotud ülesannete üle. oleme veendunud, et läbipaistvam otsustusprotsess toob Euroopa Liidu kodanikele lähemale. aitäh teile tähelepanu eest ning Soome eesistuja loodab, et me saame jätkata teiega ka lähikuudel head ning viljakat koostööd. aitäh ja proua Astola, teil on sõna justiitsküsimuste peadirektoraadist. suur tänu esimees, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, suur tänu, et kutsusite meid siia, et rääkida teiega justiitsministrite viimase, viimasest kohtumisest. mul on väga hea meel, et ma olen sellel uue koosseisu, e, uue ametiaja jooksul esimest korda siin teie ees, olen justiitsküsimustes peadirektor ja seetõttu toonitaksin kõigile teile ka veel, et olen alati teie käsutuses, et rääkida teemadest, mis on minu pädevuses, teemadest, mis on Euroopa kodanike jaoks väga tähtsad. suur tänu ka eesistujale äärmiselt viljaka nõukogu kohtumise eest eelmisel nädalal. siin mainiti juba Euroopa prokuratuuri, Marja Kartila mainis seda, sellega seoses tervitan kõigepealt seda, et lepiti kokku, kes on esimene peaprokurör, Euroopa peaprokurör ning ähm, ootame tema kiiret ametisse nimetamist Euroopa prokuratuuri moodustamine on käinud suhteliselt kiiresti, aga ma nüüd on seda olulisem, et ka prokurör ametisse ähm,, ametisse määratakse ning et ka kolleegium saaks paika, seetõttu komisjon kutsus üles liikmesriike, kes ei ole oma prokuröri kandidaate veel ma-, ma-, nimetanud, et seda tehtaks võimalikult kiiresti. oluline on ka see, et liikmesriigid viivad sisse vajalikud muudatused oma kohalikku justiitssüsteemi ning rakendavad täielikult Euroopa Liidu finantshuvide kaitse direktiivi, nõnda nimetatud PIF direktiivi ja komisjon on saatnud juba ametlikud teadaande, kes ei ole, liikmesriikidele, kes ei ole PIF direktiivi ülevõtmisest veel teatanud. ning teeme koostööd liikmesriikidega selleks, et aidata neid seda ülesannet täita. nõukogu võttis vastu ka oma järeldused Eurojusti küsimuses, me toetame neid täielikult, nagu te teate, uus Eurojusti määrus rakendub kaheteistkümnendast detsembrist sel aastal ning uus õigusraamistik võimaldab Eurojustil tõhusamalt tegeleda äh, prioriteetsete krima-, kriminaalkuritegevuse valdkondadega, nagu näiteks terrorism, inimkaubandus, küberkuritegevus ning korruptsioon terrorismivastase registri moodustamine oli samuti oluline teema, millest räägiti. justiitskoostöös tuleb kasutada kõige uuemat digitaalset tehnoloogiat ning komisjon tegeleb selle kallal, et leida parimaid võimalusi selle tegemiseks. samuti teavitasime me ministreid esimesest ametlikust arvamuste vahetusest Ameerika Ühendriikidega e-tõendite osas ning juba on saadetud ka parlamendile esimene konfidentsiaalne raport ning oleme valmis teid asjaga kurssi viima kogu selle protsessi äh, jooksul. see esimene kohtumine oli võimalus äh, mõlemale osapoolele oma olukorda tutvustada, komisjon toonitas, et äh, nemad peavad lähtuma äh, nõukogu mandaadist kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta e-tõendite ettepanekust. komisjon toonitas omalt poolt ka seda, et komisjoni positsioon läbirääkimiste käigus sõltub sellest, kuidas õigusloome menetluse käigus kogu pakett areneb ning selles mõttes äh, proua Sippel äh, loodetavasti alustab õige pea ametlikku parlamendi menetlust. komisjon kinnitas, et komisjonil on mandaat pidada läbirääkimisi üle-euroopalise kokkuleppe üle Ameerika Ühendriikidega. esimene läbirääkimiste voor keskendus mitmetele olulistele teemale, näiteks andmeliigid, karistused, pädevad asutused, töövoog ning nii menetluslikud kui andmekaitsega seotud turvameetmed leppisime Ameerika Ühendriikide partneritega kokku, et arutelud arenevad ning me läheme rohkem süviti lähikuudel. läbirääkimiste järgmine voor on plaanis kuuendal novembril ning selle eesmärgiks on saavutada konkreetseid käegakatsutavaid samme enne ministrite kohtumist detsembris. Marja Kartila mainis siin juba põhiõiguste teemat ning äh, seda, mis puudutab äh, Euroopa Nõukogu konventsiooniga liitmist. <laughs> meil on väga hea meel selle arengu üle. ja omalt poolt puudutaksin seda, mis puudutab äh, käitumisjuhendit ebaseadusliku vihakõne vastaseks võitluseks netikeskkonnas. me räägime sellest teemast minu teada esimest korda teie komisjonis. sellele käitumisjuhendile kirjutati alla maikuus kaks tuhat kuusteist ning see hõlmab nüüd üheksakümmend kuut Euroopa Liidu online platvormi, mida vihakõne võib mõjutada. see käitumisjuhend tugineb kahele erinevale sambale. esimene neist on äh, tõhus tuvastamine ning äh, tegutsemine, kui tuvastatakse, kui saatakse teade ebaseaduslikust äh, vihakõnest, siis IT-ettevõte peab selle kahekümne nelja tunni jooksul läbi vaatama ja ning vajadusel kõrvaldama. teine sammas on koostöö IT-ettevõtete, riigiametiasutuste ning kodanikuühiskonna organisatsioonide vahel, et tegeleda vihakõnega ning toetada õiguskaitse tõhusust käitumisjuhendi kaudu on saavutatud nii mõndagi, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal kõrvaldati ainult kakskümmend kaheksa protsenti sisust, nüüd on see näitaja seitsekümmend kaks protsenti. lisaks sellele kaheksakümmend kuus protsenti teat-, teadetest vaadatakse kahekümne nelja tunni jooksul läbi, kui käitumisjuhendile alla kirjutati, oli see protsentarv nelikümmend. samuti on ettevõtted suurendanud nende teadete läbivaatajate arvu ning samuti teavitatakse üldsust paremini tegevusest vihakõnega seoses. mis puudutab koostööd kodaniku ühiskonnaorganisatsioonidega, siis kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast peale on üles ehitatud võrgustikud usaldusväärsetest vabaühendustest ning töötatakse näiteks ka teavituskampaaniate ning vastunarratiivide kallal. see on aidanud suurendada vastastikust usaldust, samuti teadmiste vahendust, vahetamist ning tulemused on tõesti olnud kiired aga käitumisjuhendi arengut tuleb tähelepanelikult jälgida ning hinnata selle arengut ka tulevikus, võttes arvesse liikmesriigi tasandil tehtud algatusi. uued ülesanded, uued mured, nagu näiteks äh, äh, viharühmitused äh, ja äärmusparempoolsed rühmitused neid tuleb arvesse võtta. tegemist on isereguleeriva algatusega käitumisjuhendi näol samuti, aga tuleb paremini jõustada olemasolevat õigust rassistliku ning äh, ksenofoobilise vihakõne osas me oleme ka parandanud äh, omaalgatusi ning korraldanud vastavasisulise ürituse kahekümne kolmandal, kahekümne neljandal äh, septembril. suur tänu! suur tänu! nüüd jätkame oma analüüsiga ja kuulame siseasjade peadirektoraadi ja ka eesistuja esindaja poolset infot ja see on äh, seotud siis viimaste teemadega, mida JTSK nõukogus arutati, nii et äh, samas järjekorras kõigepealt siis kuulame ära eesistuja esindaja proua Üli Vakkuri ja seejärel DJ Home esindaja kolleeg Michu, palun. Thank you, Mr Chair. suur tänu, härra esimees, austatud äh, Euroopa Parlamendi liikmed. suur tänu et olete siia kutsunud ka Soome e-, eesistuja esindajad, et me saaksime rääkida siis ka siseküsimuste valdkonnast. nii nagu minister Marja Ohisaru e, siin teie komisjoni ees neljandal septembril ütles, siis e, Soome, Soome on ülemkogu eesistuja sellel ajal, kui ähm, institutsioonides äh, toimub ka ametiperioodi vahetus ning meie soovime kasutada ära seda ähm, analüüsiperioodi nii-öelda ja, ja seetõttu soovime minna rohkem süvitsi erinevate teemadega, süvi-, rohkem äh, kui ähm, seda seni on tehtud erinevate õigusettepanekutega ja äh, tuleksin kolme teema juurde, mis on meie jaoks väga olulised ähm, siseasjade valdkonnas. alustan rändest. ja nagu esimees ütles, siia alla käivad ka otsingu- ja päästeoperatsioonid suvised arengud ja ka varasügised ähm, arengud äh, on ähm, väga palju muret tekitanud kolme kõige olulisemal rändemasruudil Vahemere piirkonnas. kõigepealt me nägime, et äh, Kreeka saartele laekumiste arv suureneb septembris, me oleme jõudnud juba üheteist tuhande viiesaja maabumiseni Kreekas ja see on üks suuremaid numbreid peale seda, kui Euroopa Liidu Türgi vastav ähm, kokkulepe sõlmiti ja oleme juba võtnud äh, meetmeid selleks, et selle väljakutsega hakkama saada, näiteks mis puudutab siis ka varjupaiga äh, õigusealase äh, õigustiku läbivaatamist ja samuti, mis puudutab siis vastuvõtukeskuste küsimust ja tagasisaatmist ja tõhustamist ning ähm, me oleme ka edasist abi plaanimas ning nüüd on ka mm, käes hetk, et vaadata, kuidas ka liikmesriigid saaksid paremini panustada. lisaks Kreekale mm, me peaksime tähelepanu juhtima ka sellele väga keerule olu, keerulisele olukorrale, mis on tekkinud Küprosel. ning arvestades sellega, et Türgist mm, saabumised on suurenenud, siis me ka tõhustame oma abi ja koostööd Türgi suunal. me teame, et Türgi viimastel aastatel on olnud silmitsi oma piiridel väga suure rändesurvega ning olukord on nüüd võtnud uue pöörde, nagu me teame ja oleme lugenud uudistest. Euroopa välisministrid ning Euroopa Nõukogu eh, tegelevad selle küsimusega ka sel nädalal ja nagu te teate, siis neli liikmesriiki Itaalia, Malta, Saksamaa, Prantsusmaa jõudnud ühise mm, mõistmiseni ja kokkuleppeni, mis puudutab siis ähm, maabumisi Vahemere piirkonnas ja see peaks siis ähm, liikuma ähm, ka selle poole, et otsingu- ja päästeoperatsioonid oleksid paremini kavandatud ja prognoositavad. ja see kokkulepe, milleni jõuti, on praegu ajaliselt piiratud, see on katseprojekt ning oluline on seda vaadata just humaansest ja humaanabi, humanitaarabi ja praktilisest vaatevinklust, sellepärast et väga paljud inimesed, kes maale tuuakse, on Ehm, nende tervislik olukord on väga kehv ja oluline on see, et ehm, nende tervislik olukord ei halveneks ning me liigume siin oma tegevustes edasi siis ehm, juhtumipõhiselt ja oluline on ikkagi see, et me jõuaksime kestlike lahendusteni, mitte ad hoc lahendusteni. ja Soome eesistujana on julgustanud kõiki liikmesriike osalema selles ajutises lahenduses ja kui meil oleks rohkem liikmesriike, kes kaasa lööksid selles katseprojektis, siis oleks sellel katseprojektil ka suurem mõju nii nendele riikidele, kes on sattunud surve alla, kui ka mm, annaks mm, paremaid kogemusi tulevikuks selleks, et reformida meie ühist mm, varjupaigasüsteemi. ja ma sooviksin rõhutada, et kui meil õnnestub saavutada edu ühe marsruudi osas, siis me ei tohi lõpetada tööd teiste marsruutide osas. ja oluliseks prioriidiks on see, et need liikmesriigid, kes on sattunud surve alla, saavad abi meie ühiste jõupingutuste kaudu. ülejäänud kaks olulist teemat, mida ma sooviksin täna käsitleda, on hübriidohud ja uus tehnoloogia. selleks, et leida ka vastumeetmeid ähm, hübriidohtudele, siis ähm, see, kes kajastub ka järgmise aasta viie, järgmise viie aasta strateegilises kavas. see puudutab siis küberkuritegevust ja samuti väärinfot. selleks, et seda äh, tegevust tõhusalt teha, on vaja rohkem koordineerimist, koostööd ressursse ja meil on vaja ka suuremat võimekust infotehnoloogia osas. et kõik arutelud, mis meil on aset leidnud nõukogude ettevalmistavates organites ja ministrite tasandil, näitavad, et et meil on olemas võimalus ja vajadus selleks, et Euroopa Liidu liikmesriike abistada hübriidohtude vastases võistluses. me peame arvestama ka julgeoleku kontekstiga ja, mm, ja siin on ka küsimusi, mis liikmesriikide pädevusse jäävad, aga sellegipoolest on vajalikud ka Euroopa Liidu tasandi tegevused. oluline on, et me tegutse, tegutseksime ka väärinfo leviku vastu, nii et äh, see info ja deep fact videod võivad vägagi oluliselt mõjutada mm, olukorda tõsiste vahejuhtumite puhul ja see kindlasti mõjutab ka mm, õiguskaitseametnike tegevust ja võib tekitada ka paanikat, viha ja nii edasi. ja veel lõpetuseks paar sõna ka uue tehnoloogia kohta. meil on vaja ühist lähenemist tehnoloogilistele arengutele Euroopa Liidu sisejulgeoleku valdkonnas samuti ja Soome eesistuja jaoks on see teema äärmiselt oluline ning meie eesmärgiks on et Euroopa Liidu õiguskaitse oleks ikkagi proaktiivne, proaktiivsem, et me kas-, saaksime ära kasutada uue tehnoloogia võimalused ja et saaksime leevendada neid ohte, mida uue tehnoloogiaga samastatakse. uus tehnoloogia mõjutab kõiki Euroopa Liidu ameteid ja asutusi, kes tegelevad sisejulgeolekuga. ja seetõttu on oluline tagada, et meie ametiasutused ja nende operatiivvajadused, kui tööt-, arendatakse edasi näiteks 5G võrku, et nende aspektidega arvestataks. see toob endaga kaasa erinevaid mõjusid, näiteks mis puudutab andmekaitset ja samuti kriitilise tähtsusega infrastruktuuride kaitset. ja mis puudutab Euroopa Liidu ühiste 5G julgeoleku ja turvalisuse analüüsi ning samuti vastavate tööriistade kasti väljatöötamist, siis see on ka üheks oluliseks tööülesandeks. tähtis on siin võtta koordineeritud lähenemine te tehnoloogiliste arengute osas, selliselt töötades me saame tagada sünergiate tekke ja vältida ka asjaomaste asutuste tööde kattust. näiteks mis puudutab riiklike asutuste ja ametite töö dubleerimist samuti Europol tegeleb ähm, uute äh, tehnoloogiatega, innovatsioonilabor äh, on selline projekt, platvorm, mis äh, ühendab JTSK ähm, ameteid ja lihtsustab ka dialoogi nende ametite vahel. ning me peame ka vaatama, kuidas see labor saaks mitte ainult seirata uusi tehnoloogiaid, vaid mängiks ka aktiivset rolli uute ühiste lahenduste väljatöötamisel ja seda koos ähm, vastava äh, sektori esindajatega, et ähm, leida siis äh, ka protsessi käigus uusi lahendusi, mis muudaks meie töö tõhusamaks ja veel kord sooviksin äh, teid tänada selle võimaluse eest, et sain siin komisjonis täna sõna võtta ning ootan edasisi arutelusid, aitäh! ja nüüd kuulame ära siseasjade peadirektoraadi esindaja proua Michu, palun. aitäh, härra esimees. austatud äh, parlamendiliikmed, mul on väga hea meel siin täna teie ees olla ja äh, täiendada Soome eesistuja esindaja proua Üli Vakuri mm, sõnavõttu selles osas, mis puudutas äh, JSK nõukogu ministrite äh, kohtumise teist päeva ja ma alustan siis julgeolekuküsimustest ja täiendan oma äh, kolleegi sõnavõttu. kõigepealt sooviksin öelda, et äh, ministrid ja komisjon äh, täielikult toetavad ka põhjalikke nõukogu järeldusi, mis puudutab laste seksuaalse ärakasutamise vastast võitlust. ma arvan, et me oleme konkreetsete tulemusteni jõudnud selleks, et paremini ennetada ja uurida seda kohutavat kuritegu ja ka ohvrit paremini kaitsta. ja kõik liikmesriigid ähm, ühehäälselt ähm, olid nõus selle teema ja tulemustega ning äh, ka madalmaade esindaja äh, selgitas ja meile oma kogemusi. ja milline oli siis selle kohtumise tulemus selle teema osas, nimelt et ähm, oluline on ühel häälel kõneleda selliste kuritegude vastu ja samuti võeti vastu järeldused äh, selle teema osas ning komisjoni poolelt me tegutseme ka vastava direktiivi rakendamisega. teiseks, mida ma veel sooviksin mainida, äh, see käsitleb äh, aset leidnud ähm, arutelusid paremäärmusliku vägivalla osas, me teame, et see fenomen levib ja tekitab ähm, ohtu ka Euroopa väärtustele ning seetõttu on siinkohal vajalik Euroopa-poolne vastus Euroopa tasandil. ja äh, Saksamaal aset leidnud ähm, asejuhtum, ähm, vahet, vahejuhtum ka leidis aset nende arutelude käigus ja see, selge on see, et me peame äh, tõhusamaks muutma oma tegevusi. ning äh, siinkohal ma sooviksin ka ähm, üleskutsega esin-, esineda teie eest, et ähm, me peame tõesti ka veebis tegelema ähm, vihakõne levimise äh, ja terrorismivastase tegevusega. seitsmeteistkümnendal oktoobril leiab aset ka vastav kohtumine. ning paari sõnaga räägiksin ka koostalitusvõime teemade ähm, arutelust, sest oluline on see, et meie lähenemine oleks struktureeritud ja me ei saa lubada endale seda, et mõningad liikmesriigid äh, jäävad maha või ei edene nii kiiresti kui teised. ning tõepoolest, kui üks liikmesriik ähm, hilineb oma tegevustes, siis äh, kogu äh, operatiivtegevus hilineb ning ähm, siinkohal komisjon sooviks abistada liikmesriike selleks, et sellist olukorda vältida ning me käime kõikides liikmesriikides kohal, et vaadata, kus me saame neid abistada, et äh, viivitusi ei tekiks. viimati me arutasime ka ähm, Euroopa ähm, ranniku- ja piirivalve äh, ameti küsimust ning oleme ka teekaardi koostanud, oleme selle saatnud äh, ka äh, esimehele ja kõikidele liikmetele, et oleksite kursis selle küsimusega ja seal tuuakse ära siis erinevad vahe-eesmärgid, ähm, mis on seotud operatiivtegevuse osas. ja nüüd ränne. nagu eesistuja ütles, siis me tegeleme rände puhul kõikide marsruutidega. Kreeka delegatsioon rääkis Vahemere idapoolsest marsruudist ja nendest probleemidest, mis on tekkinud viimastel kuudel, kui me näeme, et saabumisi on rohkem. siis läänepoolne marsruut Hispaania siinkohal rääkis, milline on olukord saabumistega mm, Lääne-Aafrikast ning Itaalia ja Malta rääkisid Vahemere keskosa piirkonna marsruudidest ja seal, sealsetest arengutest ning rääkisime siis ka Maltal allkirjastatud ähm, otsingupääste operatsioonide leppest. komisjon toetab ähm, on viimased poolteist aastat toetanud nii operatiivtegevust kui ka rahaliselt toetanud kõiki otsingupääste mm, operatsiooni ja seetõttu me vägagi tervitame seda sammu, mis võeti edasi selleks, et jõutaks kestlikuma mm, lahenduseni. ja me oleme veendunud, et selle tulemuseks mm, on see, et tänu headele kogemustele, mis me saame katseprojekti näol, et see kindlasti panustab ka uue varjupaigasüsteemi ähm, reformi positiivselt. ja kõik ähm, rändearutelud näitasid, et me peame leidma lahendusi võimalikult kiiresti. see ei puuduta mitte ainult ühte marsruuti ja ma unustasin ära mainida ka Küpros siinkohal, et see ei puuduta mitte ainult marsruute, vaid äh, see puudutab kõiki marsruute ja ma loodan, et järgnevatel nädalatel meil on ka võimalus ko koos teiega arutada uut rändepakti, mille komisjon peatselt mm, välja töötab. ja väga palju tööd on sellega juba tehtud ja väga palju tööd selles osas on tehtud ka koos teiega. ja näiteks omalt poolt võin täna rääkida järgmisest ja see on väga isiklik märkus, et meil on nüüd uus laev Ocean Viking eh, Vahemerel. seal on, töötab sada seitsekümmend kuus inimest ning eh, varsti me hakkame tegutsema ka selle mm, avalduse alusel eh, ja hakkame te tegutsema siis ka saabumiste koordineerimisega. suur tänu ja hea meelega vastan teie küsimustele. suur tänu kõikidele meie külalistele, kes rääkisid siis nii eesistuja ja nõukogu ja ka komisjoni äh, aset leidnud aruteludest äh, justiits siseasjades ja nüüd saavad sõna meie komisjoni liikmed, kõigepealt Rahvapartei esindajad äh, proua Metsola, härra Leenarts, palun proua Metsola. aitäh, ma võin teha lühidalt, kõigepealt ma sooviksin tänada Soome eesistujat Ähm, selle pühendunud töö eest, mida te olete teinud selles valdkonnas ja sooviksin tänada ka peadirektoraadi esindajat. Ähm, ja mul oleks ka üks küsimus äh, proua Astulale, et kui te rääkisite nendest äh, liikmesriikidest, kes seni veel ei ole nimetanud oma kandidaat, kandidaate Euroopa prokuratuuri ametisse, et kas on ka mingisugune tähtaeg, mis liikmesriikidele antud äh, kandidaatide nimetamiseks ja, mm, ja mm, ja kas, kui palju neid täpselt on ja kas ja kas äh, on ka valitsustelt küsitud, miks ei ole siis seni äh, nendest kriteeriumite, nende kriteeriumite alusel kandidaate esindatud. ja edasi, te rääkisite ka äh, sellest riikidevahelisest deklaratsioonist ja meie info alusel see deklaratsioon ei, ei saanud Äh, piisavalt äh, laiemat toetust nõukogus ja ma sooviksin teada ka, mida komisjon kavatseb äh, edasi teha, et kas te liigute selle edasi või me peame olema jällegi silmitsi ummikuga nõukogus, mida me järgnevatel nädalatel ei suuda ummikust välja tuua. aitäh ja nüüd sotsialistide demokraatide nimel proua Sippel. aitäh ja mina räägin saksa keeles. vahetevahel ma küsin endalt, et eh, miks me üldse siin arutame. ja ma sooviksin ka teada, mida nõukogu üldse teeb, sellepärast et me langetame otsuseid õigusaktide osas, me räägime ka Euroopa rannikuvalvest, me võtame õigusaktid vastu ja nõukogu ütleb, et see on väga oluline, aga samas personali ja varustust eh, ei anta. nõukogu ise on Lissaboni lepingusse pannud ka Euroopa prokuröri, aga nüüd kõik liikmesriigid kaasa ei löö ja need, kes kaasa löövad, need ei taga ka äh, vajalikku personali, et mida me siin üldse teeme, meil juba on Euroopa varjupaigapakett, aga see, ja ma räägin juba selles paketis, mis on vastu võetud, aga seda ei rakendata igal pool ja see te tekib mul küsimus, et kas me ei peaks oma aega kuidagi paremini kasutama selle asemel, et siin arutada, mingisugustest õigusaktidest rääkida, aga samas neid rakendama ei hakata, et mida, mida see siis kõik tähendab, et ausalt öelda see, mis siin toimub, tekitab minus hämmel, hämmastust. me räägime siin üheteistkümnest, viie, üheteistkümnest tuhandest viiesajast pagulasest, kes on jõudnud Kreekasse ja ähm, me näeme, et ähm, pagulaste numbrid suurenevad ja aga me ei näe, et pagulaste arvud Euroopa Liidust väljaspool on palju suuremad kui need numbrid, ähm, mida me näeme Euroopa Liidus ja nüüd me näeme nüüd ka, et viimased arengud võivad panustada sellesse, et jällegi rohkem äh, pagulasi laekub, aga me võime ju siis ikkagi kõike nimepidi nimetada, Türgi peab sõda, Süürias tegu on ettekulutamata sõjaga või kuidas me seda siis nimetame, kui üks riik teist, teise riiki sõjaliselt äh, tungib, kas mingite poliitiliste huvide pärast või siis ähm, mingil muul põhjusel, et äh, rünnata konkreetselt ühte rahvarühma, keda nimetatakse äh, kurdideks, aga nüüd me jõuame selleni, et öeldakse, et ei, me peame Türgile veel rohkem raha andma ja ma sooviksin veel küsida küsimuse, millele ma ei ole vastust saanud, et, et milleks seda raha üldse Türgis kasutatakse, kas see läheb tõesti pagulaste hüvanguks või ähm, siis ähm, võib-olla rahastatakse sellega neid viimaseid arenguid? ja veel üks märkus küsimuse kohta, mis puudutab ähm, kübertegevu-, küberkuritegevust, vihakõne. jah, sellised uued arengud on ja see sellepärast, et mm, selline, sellised rikkumised äh, levivad nii kiiresti, aga samas, kas me ei räägi mitte liiga palju vihakõnest ähm, ja väärinfost ähm, veebis, sellepärast et me ei räägi tegelikult sellest, mis tegelikus elus äh, toimub. sellepärast, et ähm, ka Poola valimiste ajal me nägime, mis toimub ja samuti mida tehakse laste vastaste kuritegu, kuritegu, jah, need on olulised, aga samas miks me samas ähm, oleme sulgenud silmad nende kuritegude osas, mis leiavad aset naaberriikides ja mitte võrgus. ja proua Infeld, palun. aitäh, härra esimees. ja mina sooviksin tänada nelja külaliskõnelejat nende sõnavõttude eest, aga enne kui tulen küsimuste juurde, siis ma sooviksin esitada küsimuse teile, härra esimees. nimelt selle koosoleku formaadi osas sest ähm, me oleme ju ikkagi siin poliitiliselt vastutavad ja ja me oleme siin ikkagi vastutustundlikud inimesed, ka ähm, poliitikud ja ja loomulikult ma austan kõiki neid külalisi, kes ähm, siin poodiumil täna sõna võtavad, siis hetkepoolest ma leian, et ka poliitiline tase peaks olema siin esindatud, sellepärast et tänased külalised ei saa meile poliitilisi vastuseid anda ja nüüd tulles nende teemade juurde, mis siin tõstatati, siis ma lihtsalt teen ühe valiku, sellepärast et paljust on juba räägitud, mis puudutab ähm, Euroopa prokuratuuri. Ähm, üks minu muredest on see, et endiselt vastuseis sellele ametile on päris suur ja ma sooviksin ka, et piisavalt vahendeid ja ähm, abi ikkagi osutatakse ametile just algusfaasis nii nõukogu poolt kui ka komisjoni poolt ja meie poolt ka loomulikult. ja mida te arvate sellest, et ähm, et liikmelisus peaks olema siis ka eeltingimus selleks, et Euroopa vahendeid üldse saada, et kus, mida te sellisest äh, mõttest arvate? ja samuti siin proua Astola rääkis e-tõendist Euroopa Liidu USA vahelistest läbirääkimistest ja see on täiesti ennatlik, see kindlasti ei üllata teid. minu meelest on täiesti vastuvõetamatu, et Euroopa kodanike õigusi selliselt läbi räägitakse ähm, ametnike poolt ähm, suletud uste taga ja see on tõesti hämmastav, et mitte, ei ole üldse arvestatud EDPS-i arvamusega selles kokkuleppes ja ma sooviksin kuulda natukene rohkem ka selle teise konventsiooni kohta, mis puudutab siis Budapesti ehm, küberkuritegevuse konventsiooni, mida ka arutatakse suletud uste taga. ja ma tean, et te lähete väga kaugele selleks, et selliseid kokkuleppeid läbi arutada, läbi rääkida, aga samas ei arvestata üldse ehm, õiguslike tagatistega, näiteks ehm, mis puudutab andmekaitse Ehm, õigusakti, siis kahekümnes liikmesriigis on see rakendatud ja see tähendab, et äh, samas paljudes liikmesriikides endiselt veel tegutsetakse kaks tuhat kaheksa aasta raamotsuse alusel ja see on täiesti naeruväärne, nii et ehm, ikkagi tuleks arvestada sellega, et määrus asendab äh, direktiivi. ja äh, otsingu, päästeoperatsioonid ja pagulased, ma ausalt öelda ei tea enam, mida siin öelda, sellepärast et kui ma kuulen et ähm, Soome eesistuja räägib sellest, et Türgile tuleb osutada rohkem abi ja vahendeid. ma ei tea, mida öelda, sellepärast Türgi alustas äh, sõda, nad otsust-, ähm, kaks miljonit pagulast tagasi saata Süüriasse, tegelikult nad kavandavad ka etnilist puhastust ja meie räägime sellest, et koostööd ja tuleb suurendada ja abi tuleb ähm, rohkem osutada. ausalt öelda, minu meelest me oleme nagu erinevatel planeetidel. et tegelikult seda Türgi kokkulepet poleks üldse pidanud Ähm, olema, sellepärast et härra Erdogan praegu lihtsalt ähm, tegeleb väljapressimisega, Euroopa ei tea, kuidas kogu sellele olukorrale reageerida ja meie räägime nüüd abist ja koostööst. minu meelest on see väga vale tee, mis on valitud. ja veel üks viimane küsimus, härra esimees mis puudutab seda teavet, et me võtsime ka viimasel nädalal vastu resolutsiooni, aga samas me nägime, et hilja, eile peale seda, kui Poola valimistulemused tulid, siis näiteks Poola riikliku televisiooni direktor oli kohal ähm, ka siis äh, PIS-i ähm, erakonna valimispeol, nii et, ähm, nii et kuidas me siis räägime Venemaa-poolsetest mõjudest ja, ja samas ei tehta midagi äh, selle väärinfo leviku vastu, mida levitatakse ka nõukogus. aitäh, Rohelist äh, ma ei näe siin ei kolleeg Strikki ega ja ka kolleeg Rentget. jah, nad on ka tegelikult vabanduse saatnud, et nad ei saa kohal olla. ja ma saan aru, et ka kolleeg Prokatšiinit siin ei ole, nii et, nii et siis palun, kolleeg Tardini, palun suur tänu. suur tänu, ütleb proua Tardino. nii et see, mida ma kuulsin siin kolleegidel koostöö kohta Türgiga, siis see mm, ausalt öelda paneb mind imestama, et sellel ajaloolisel hetkel isegi kaalutakse veel seda, et, mm, et võiks teha rohkem koostööd mm, Türgiga. ja nüüd me kuuleme jälle igasugustest deklaratsioonidest, avaldustest ähm, Malta kokkuleppe kohta ja seda esitatakse kokkuleppena, aga samas me peame mõtlema ka sellele, et see ei liida mitte ainult nelja liikmesriiki, vaid veel kolm liikmesriiki ei ole veel otsustanud, äh, mida nad teevad see tähendab, et on üks riik, kes leiab, et me peaksime äh, rohkem ära tegema ilma midagi välja pakkumata, ilma ettepanekuid tegemata. et öeldi, et äh, on liiga keeruline seda Malta kokkulepet toetada. nii et äh, et kuhu siis jääb see suur edu selle Malta kokkuleppe osas, siin räägitakse ka, et see on katseprojekt, aga ausalt öelda eh, see ei ole päris õige, sellepärast et kui me peale nii paljusid aastaid, kus me oleme selle probleemiga tegelenud, et nüüd me hakkame siis katseprojekte käivitama. ja me ei ole saanud ka volinikult eh, vastust, nii et me ei saa toetada ad hoc lahe, lahendusi, aga me peaksime ikkagi leidma sellised ähm, lahendused, mis oleksid kestlikud, nii et ähm, ma sooviksingi teada, et milline oleks siis Euroopa-poolne lahendus. et kas on mõttekas siis anda raha äh, selleks, et äh, pagulasi ei äh, saabuks, Türgi, Küpros, Kreeka, Kreeka, et siin äh, nad üritavad äh, leida vastuseid oma kodanike jaoks ja samuti, mis puudutab sadamaid, nii et sadamad tegutsevad äh, vabatahtlikult. Maltal on äh, saabunuid, kes on jõudnud kohale ka lihtsalt eraalustega nii et ma sooviksin teada, milliseid lahendusi soovib äh, üldse Euroopa Liidu. nüüd proua Ernst jõudis alles kohale, nii et äh, kui te soovite sõna võtta, siis äh, palun, teil on sõna. meil toimub arvamuste vahetus nõukogu ja komisjoniga, nii et justiits- ja siseasjade esindajatega. nii et me räägime JTSK nõukogust, te olete kindlasti kursis sellega. jah, lugupeetud härra kolleeg, see ei ole sugugi mitte nii lihtne lihtsalt ähm, ühest punktist teise jõuda, eriti esmaspäeviti, see lihtsalt nii on ja seetõttu mõningad kolleegid jõuavad hiljem kohale, aga sellegipoolest on mul ka küsimusi. ja kolm küsimust, kõigepealt äh, Maria. mida nõukogu ja komisjon kavatsevad äh, ette võtta selleks, et olukorda seal äh, leevendada? kas on mingeid kavasid? selleks, et eh, et Moriast ei jagataks inimesi laiali mitte ainult Kreekasse, vaid ka teistesse liikmesriikidesse, sellepärast et need inimesed tuleb kiiresti vastu võtta, sellepärast et praegu nad on täiesti katastroofilises olukorras. nüüd teine küsimus. meil on nüüd Põhja-Süürias sõda ja praegusel hetkel eh, kaks tuhat eh, pagulast on liikumas Süüria sisepiirkonda, aga mm, aga võib-olla tuleb ka uus surve uute pagulaste näol ja surve tekib kindlasti ka tänu sellele, et eh, ISISe ehm, sõdalased ehm, on vabaks pääsenud ja jõuavad ka Euroopasse. ja sooviksin ka teada, et kas komisjon soovib jääda selle dogma juurde, mis puudutab Euroopa Liidu Türgi kokkulepet või soovite selle kõrvale pa siiski panna ja ei kavatse ennast äh, enne panna, ennast panna väljapressitava rolli Türgi või mõne teise riigi poolt, kui tegu on siis pagulaste küsimusega. minu meelest on see täiesti ebasobiv ähm, lepe, seda lihtsalt kasutatakse väljapressimisvahendina eurooplaste vastu ja see on häbiväärne. aitäh, ma teen nüüd ettepaneku, et äh, kõigepealt teeme siis esimese kiire vastuste vooru nii et igale ühele kolm minutit vastuseks, et äh, me saame siis kiiresti arvamuste vahetuse korraldada, sellepärast et äh, meil on siin veel parlamendiliikmeid, äh, kes soovivad sõna võtta ja mm, nii et me saame seda ähm, arvamuste vahetust veel kahekümne minutini venitada, aga palun siis tehke napilt ja selgelt. Thank you, Mr Van den Dries. Um, ik heb een vraag voor... Eh, mul oleks üks küsimus proua Michule. ta rääkis parem äärmuslasest, äärmuslusest, mis on eh, levimas ja samuti vihakõnest, aga nüüd on üks teema eh, Belgias väga päevakajaline, nimelt riigi julgeolekuamet ütles, et üle Ähm, et ähm, sajad ähm, isikud, kes on nende kontrolli äh, nimekirjas ja on valmis rünnakuid äh, sooritama, on seotud äh, terrorismiga ning Hollandis on samasuguseid aruannetega välja tuldud, kus öeldakse, et terroristlikud rünnakud on, on on rohkem levinud Lega Nord ähm, ähm, Itaalias, samuti AfD rünnakud ähm, Saksamaal, kaks tuhat seitseteist Hamburgis kümned tuhanded oleme näinud G kahekümne kohtumisel vasakäärmuslasi meeleavaldajad, aga need rühmitused ei ole sugugi meie teie prioriteetide nimekirjas. nii et äh, kas te ikka õigeid asju mõõdate? et kas teie eh, riskianalüüs tehakse õige, ikka õigest, õigetel alustel, et kust üldse tuleb kõige suurem eh, oht meie ühiskonnale ja veel üks märkus, et Belgias eh, politsei ametiühing täna tuli välja avaldusega, ma tsiteerin, et parempoolsete organisatsioonide puhul võetakse rangemaid meetmeid, vasakpoolsete organisatsioonide meeleavalduste puhul aga mitte, aitäh.